avaldust olukorra kohta Süürias ja sõna on proua Mogherinil. aitäh. Süürias äh, on praegu käimas suurim humanitaarkatastroof äh, pärast teist maailmasõda, kuus koma viis miljonit inimest on oma kodunt lahkunud ja kui see Äh, konflikt jätkub, siis nendest kõigist võib, äh, võivad saada äh, pagulased, nelisada viiskümmend tuhat inimest vajavad humanitaarabi. meil on neli koma kaheksa miljonit põgenikku narmer, naaberriikides ja see arv kasvab, kuna lahingud jätkuvad. olukord Süürias on just kõige keerulisem äh, ja kõige raskem kõige nõrgemate suhtes. ja see, mis on praegu äh, ära tehtud, ei ole olnud äh, piisav, inimestel ei ole juurdepääsu toidule, ravimitele, baasteenustusele mm, Ehm, on küll mõnedes piirkondades nagu äh, Homsis äh, lootust, et olukord äh, paraneb mm, ja opositsiooni ja valitsuse kokkuleppe saavutamine on äärmiselt tähtis haiglad ja koolid ei toimi ja see on täiesti vastuvõetamatu. äärmiselt oluline on, et poliitilise protsessiga koos me peaksime kutsuma ka üles osapooli, et nad lõpetaks tsiviilobjektide pommitamise ja äh, austaksid rahvusvahelist humanitaarõigust. vastasel korral äh, me jõuame äh, katastroofini, kui olukord kohapeal ei ähm, parane, kuna tsiviilelanikkond kannatab äh, äh, kohutavalt. teatud edusamme on saavutatud Daeshi vastu Iraagis, kuid vähem Süürias. tõenäoliselt ei saa me seda organisatsiooni hävitada, kui kodusõda Süürias jätkub ja nad küllalt jätkuvalt kaost mõlemas riigis. ainult ühtne Süüria, mis lõpetab ära oma siseriik, sisemise äh, kodusõja, võimaldab ka äh, Daeshi, äh, Daeshi hävitada. ja sellest ollakse seal teadlikud ja me oleme palju vaeva näinud äh, sellise ühtse äh, leeri ülesehitamisel nii äh, Süürias kui ka sealt väljaspool ja me, Euroopa Liit annab sellesse väga suure panuse, see puudutab meie enda julgeolekut, see aitab Daeshi vastu võidelda, seega on meie enda huvides ja äh, Süüria toetusrühmas saavutatud toetus kahes voorus äh, Viinis, New Yorgis äh, detsembris oli väga oluline, mis viis ka ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni vastuvõtmiseni number kaks, kaks, viis, neli ja sellega me siis äh, toetame äh, Viini kõnelusi ja näitame osapooltele, et on olemas selline rahvusvaheline koalitsioon. resolutsioon äh, kutsub üles kõnelustele valitsuse ja opositsiooni vahel ettevalmistused on käimas, Genfis järgmisel nädalal liigutakse loodetavasti edasi ja see on praegu planeeritud siis äh, kuueks kuuks, et äh, luua äh, riigi valitsus ja pooleteist aasta pärast siis korraldada valimised ja koostada äh, EÜ-s põhiseadus ja süürlased ka väljaspool Süüriat saavad selles osaleda. lisaks sellele on tarvis usaldust loovaid meetmeid ja ka rakendus- ja järelevalvemeetmeid vaherahu suhtes. see on väga ambitsioonikas kava, aga on selge, et me peamegi seadma lati kõrgele, et Äh, meil siiski oleks lootus selle protsessi äh, alustamisse. ja kui me sellega tõesti algust äh, tegime, siis me näeme ka, et rahuvastaste hääl läheb tugevamaks aga möödunud aastatel meil siiski nõnda häid võimalusi ei olnud, meil on nüüd Äh, selline äh, etapp, kus meil on võimalus, äh, millest saab kinni haarata, võib-olla hiljem seda enam ei tule ja ma arvan, et nüüd meil on tõesti võimalus laua ümber kokku tuua erinevad konflikti osapooled ja seda ka tänu sellele, et juulis me saavutasime kokkuleppe, millega siis Mm, äh, loodi võimalus koostööks selles piirkonnas. ja nüüd on seega tingimused loodud, kuid äh, tee saab olema kõigi jaoks keeruline. Staffan de Mistura, ÜRO erisaadik, äh, on pälvinud täieliku ühtse toetuse äh, kõigis äh, äh, välisasjade nõukogudes on see teema üleval olnud viimati eile ja põhiküsimus on selles, kuidas toetada ühtselt äh, seda protsessi, toetada Staffan de Mistura tööd, ma olen temaga pidevas kontaktis, kohtusin Brüsselis temaga paar aastat, paar päeva tagasi, et Äh, arutada, äh, kuidas koordineeritud viisil äh, Euroopa Liidu riigid saaksid osaleda selles protsessis. eile nõukogus oli veel juttu selle resolutsiooni rakendamisest, liikmesriigid pakuvad ka oma toetust sellele üleminekuprotsessile oma äh, pädevuste ja kogemuste äh, põhjal. kui äh, meil on küll mm, vaherahu juba laiemalt olemas, siis on võimalik liikuda edasi Süüria rahva abistamisega, maa tuleb ümber struktureerida me püüame seda teha ka Iraagis, vabastada teatud, äh, äh, vabastada piirkonnad ja kohe pärast seda siis äh, pakkuda humanitaarabi niipea, kui seda on võimalik sinna saata ja nagu te teate, on Euroopa Liit äh, suurim äh, rahaline äh, toetaja Süüria kriisi lahendamisel. viis miljardit eurot peaaegu on kasutusele võetud. ministrid leppisid eile ka kokku ühises lähenemises ja koostöö tegemises Londoni konverentsil Äh, mis äh, algab äh, veebruari alguses ja me saime juba toetust Türgilt ja ka mm, Jordaanialt ja Liibanonilt ja mitte ainult, et toetada neid nende jõupingutuste eest pagulaste vastuvõtmisel, vaid ka muude meetmete eest, äh, et suurendada siis vastupanuvõimet äh, konfliktile. ma arvan, et äh, Euroopa jaoks on väga oluline just toetada neid riike, tulemaks äh, toime julgeoleku, sotsiaalsete, majanduslike probleemidega, mis Süüria konflikt endaga kaasa toob. me peame olema äh, valmis äh, humanitaarabi ja stabilisatsiooniabi laialdaseks jagamiseks niipea, kui tingimused selleks on loodud ja kui on saavutatud rahu, siis on võimalik ka riiki üles ehitama asutada Äh, hiljem, enne kui tuleb juttu siis Saudi Araabia ja Iraani vahelistest äh, pingetest, siis äh, mainiksin siinkohal ette rutates, et on väga oluline, et need teemad ei segaks üksteist ja Süüria konflikti lahendamine ei saaks äh, selle kahe riigi äh, pingetust mõjutatud. ja eurooplastena me peame koordineeritult ja koos partneritega nagu äh, USA saatma kõigile mm, mm, piirkonna osapooltele ühtse sõnumi. nüüd, mis puudutab Süüria, Süürias siis äh, usalduse äh, taastamist, see peaks äh, ka looma soodsa pinnase rahukõnelusteks. ja see on poliitilises protsessis väga oluline etapp, me leppisime selles kokku Viinis, see, milles me kokku leppisime, peab siis ka äh, koha peal saama rakendatud. inimesed saavad seda ise teha rahvusvahelise kogukonna äh, abiga ja nad peavad soovima seda ise teha. kohtusin äh, Süüria opositsiooni äh, läbirääkimiste komitee juhiga ja ütlesin, et et me oleme igati valmis äh, toetama neid äh, läbirääkimiste ajal ja ka üleminekuperioodi kestel, nii palju kui seda tarvis peaks olema. ja me soovime ka, et läbirääkimistel osaleks võimalikult äh, paljud osapooled. ja nüüd tuleb siis äh, panna äh, paika äh, see, kuidas äh, kõik saaksid kõnelustel esindatud ja mm, tihtipeale ei mainita ka seda, et Süüria ühiskond peab sellega toime tulema. ma arvan, et Süüria ühiskond mängib siin esmatähtsat rolli just usalduse loomisel ja kohaliku äh, kohalike äh, vaherahuprotsesside juures ja ma arvan, et need tuleb kaasata nii varakult kui võimalik, et kõik vähemused ja ka religioossed rühmitused peaksid äh, saama äh, oma seisukoha öelda. kaasavus on, kaasatus on ainus tee, mis viib rahvusliku lepituseni ja see aitab ka Daeshi vastu võidelda, nagu me oleme näinud Iraagis, me peame vältima niisugusi eh, vigu. peame eh, ehitama eh, üles kaasava ja mitte sektaarse Süüria. ma arvan, et see on võimalik. möödunud aastatega me oleme näinud, et on tõesti võimalik saavutada äh, Äh, uskumatuid edusamme ja nüüd tuleb alustada sellega ja äh, Daesh tuleb hävitada ja nüüd äh, pärast viit pikka aastat oleme me jõudnud ühtse koalitsioonini ja nüüd peavad süürlased kasutama ära selle võimaluse lõpetama sõja ja peatama Daeshi ja me oleme neile Äh, öelnud, et me oleme nende kõrval, rahvusvaheline kogukond on nendega, et äh, see kõik võimalikuks saaks. tänan teid, sain äh, äsja ühe hea uudise, nimelt Kolumbia valitsus ja FARC on äh, kokku leppinud äh, kahepoolses vaherahus, saime sellest äh, Bogotast teada, nii et see on tõesti uudis. see on tõesti suurepärane uudis, suur tänu ja alustame aruteluga selle osas, mis puudutab olukorda Süürias kõigepealt kuulame ära äh, fraktsioonide seisukohad ja proua Gabr-, Gabriel Rahvapartei nimel poolteist minutit. Äh, suur tänu, härra president ja proua kõrge esindaja, suur tänu teiepoolsete äh, selgete sõnumite eest. Te näitasite täna, milliseks, milline väljakutse on see Euroopa Liidu jaoks, et jälgida seda, millised on edusammud nii poliitilises kui humanitaarses valdkonnas. ma tahaksin tähelepanu juhtida nelja neljale punktile, liikmesriikide panus, et me teame, et humanitaarolukorda edendada ja aidata, peame me panustama täna, liikmesriigid peavad täitma neid lubadusi, mis nad on endale võtnud. teiseks, eh, eh, arvesse võttes läbirääkimisi Genfis, siis on täiesti selge see, et olukorra eh, muutumine koha peal Äh, sellega peame me käima ühte, ühte sammu ja me peame arvesse võtma ka seda, et mida soovivad Süüria kodanikud, peame arvesse võtma seda mm, läbirääkimiste käigus. kolmas äh, delegatsiooni, opositsioonidelegatsiooni koosseis ja kes osalevad läbirääkimistes. kaks märkust, ühelt poolt, et väga tähtis on see, et erimeelsused ei kahjustaks seda protsessi julgeolekunõukogu äh, seisukoht on väga selge selles osas ja teises, et me teame, et mm, eriesindaja Demistura, äh, ta, ta on äh, rõhutanud just naiste osalemise tähtsat küsimust, mis on väga tähtis ka tuleviku jaoks. ja lõpuks see mõttevahetus, mis teil oli eile Jordaania välisministriga ja ka dialoog Liibanoniga, ka need on väga positiivsed punktid, nii nagu te ütlesite. jah, hallata kriise, jah, aga tuleb investeerida meie tähtsatesse võtmepartneritesse, et niimoodi suudame me kontrolli all hoida ka põgenikekriisi, aitäh. suur tänu, proua Gabriel, härra Postianu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel kaks minutit, palun. president doamnă înalt reprezentant vicepreședinte al Suur tänu, härra president, proua kõrge esindaja. Süüria kodusõda alustab oma kuuendat aastat ja eelmisel nädalal olime me tunnistajaks Madaia äh, tragöödiale, mis on taaskord tunnistuseks sellest hullumeelsusest, mida toob kaasa sõda ja vägivald ühes riigis. me nägime Süüria lapsi suremas nälga ja meil oli väga hea väga hea meel selle üle, et lõpuks üks humanitaarkonvoi äh, tungis läbi, läbi piira, ümber piiratud linna, kus juba mitmeid kuid rohkem kannatavad nälja all ja on teisi äh, Süüria lääne äh, poolseid linnu, mis kannatavad äh, nälja all, aga nälja kanna-, äh, kasutamine äh, sõjapidamise vahendina on midagi sellist, mida peab kõige tõsisemalt karistama, nagu ütles ÜRO peasekretär Ban Ki-moon meil on vaja lahendust sellele olukorra, me, aga seda suudame me ainult siis, kui me rakendame ellu Viini resolutsiooni ja resolutsiooni number kakskümmend kaks viiskümmend neli mis puudutab poliitilist olukorda, siis me teame, et ainult sel moel suudame me tagada püsiva rahu. Eh, venelaste pommitam-, pommirünnakud eh, purustavad tsiviilobjekte, see toob kaasa tsiviilisikute näol ohvreid, nad ei ole üldse nad ei ole sugugi tõhusad. aga me peame kaasama sellesse protsessi kõik kohalikud ja regionaalsed partnerid ja selles osas ma tervitan ÜRO poolt, ÜRO poolt tehtud ja neljandal veebruaril kokku kutsutavat kohtumist ja kõige, ainult niimoodi suudame me tagada võidu ISISe üle ja niimoodi suudame me panna piiri ka põgenike voole. ja ma loodan, et rahu ühel päeval saab valitsema äh, Süürias. härra Pelder, palun. suur tänu, härra president. proua kõrge esindaja ma tahaksin käsitleda kahte küsimust seoses selle traagilise teemaga. sada tuhat inimest on äh, sõjakolde piirkonnas ja kristlaste olukord, edasi Madaia, mis on näljas, kus sõja tõttu inimesed äh, kannatavad ja väga paljude teiste linnade elanikud äh, samamoodi. ja kõik need linnad asuvad nendes piirkondades, kus, mille üle lendavad äh, koalitsiooni vägede lennukid. minu küsimus on see, et mida teevad venelased, kas nad osutavad ka, annavad ka toiduabi nendele piirkondadele. edasi kristlaste olukord, kristlased, kes on põgenenud oma kodudest, kelle majad on konfiskeeritud, kurdide olukord. meil on vaja, et Euroopa Liit reageeriks, reageeriks kiirelt. minuti, alla teile parola. härra Delitška, kaks minutit, alla uh, teile aitäh, lugupeetud äh, asepresident, kõigepealt palju õnne Kolumbia pärast, mul oleks hea meel, kui paari kuu pärast isegi äh, keskööl oleks mul võimalik teid õnnitleda Süüriaga seoses. Mm, ma olen lugenud äh, viimaste päevade jooksul väga palju, aga siiski paar sõna selge on see, et need viis äh, aastat väga verist sõda, sellel on oma mõju, selle mõju, sel on äh, peamine mõju muidugi süürlastele, aga ka igal pool mujal. me, ma arvan, et me näeme, millist hävitavat mõju omavad Daeshi rünnakud vene, äh, prantslastele, venelastele, türklastele, liibanonlastele, saudidele, need on ainult mõned näited eelmine aasta oli tõesti täielik äratus. Süüria sõda tõepoolest muudab poliitikat ähm, kogu mandril, eriti ähm, kui kuna siia on tulnud väga palju Süüria pagulasi ja isegi Euroopa olemasolu on sattunud küsimuse, küsimuse alla ning äh, Pariisi terrorirünnakud tähendasid tegelikkuses seda, et äh, see oht muutub kogu mandril äh, aktuaalseks. me peame tegema edusamme Genfis, me ei saa läbi kukkuda. on neli asja, mida tahaksin rõhutada. esiteks et äh, Assadi äh, režiim tõesti äh, mm, järgiks resolutsiooni kakskümmend kaks viiskümmend neli, lõpetaks rünnakud tsiviilelanike vastu ning lubaks humanitaarabi toimetada läbi Süüria ähm, nendesse alades, linnadesse, meelkas näiteks Madaiasse ning on vaja teha, parandada Süüria elanike olukorda. vaja on tõelist tegevuskava nendel eh, kokku, kõnelustel kokku leppida ning vaja on kaasata ka kõiki eh, eh, kohapealseid piirkondlikke võime selleks, et nad austaksid rahuprotsessi ning vaja on deeskaleerida olukorda Süürias vaja on tõhusat kampaaniat ka ISISe vastu Äh, mitte miski muu ei ole äh, tõhus, vaja on võidelda ISISe vastu. ma soovin teile palju edu. ja Tšehhi saatkond on viimane Euroopa Liidu saatkond Süürias ja äh, abistab seal viibijaid. You... suur tänu ja ma loodan, et te peate oma kõneajast kinni, me oleme ajast üle ja teie kõne läks äh, minuti võrra pikemaks kui lubatud ja järgmiseks saab sõna härra Hardi Georgiu. suur tänu, lugupeetud juhataja proua Mogherini. ma ei tea, kas keegi siin kojas äh, saab midagi kasulikku sisulist Süüria kohta öelda, kui siin on keegi, siis ma arvan, igal juhul peaks äh, selle üle järele mõtlema. siin on väga väike arv inimesi siin, kui me rääkisime samas aga Araabia kevadest oli palju, kes tõstsid häält ja ütlesid, et äh, sellele järgneb külm ja kõle Araabia talv ja see on endaga kaasa toonud äh, sadu tuhandeid äh, surmi ja väga palju põgenikke. kui me otsime lahendust, siis Euroopa ja maailma juhid on need, kes äh, peaksid tegema ettepanekud seal, mis puudutaks valitsust ja opositsioonijõude. me oleme näinud, et pinged Saudi Araabia ja Iraani vahel süvenevad ja me näeme, et äh, Türgi äh, sõjaväejõudu kasutatakse ja ma tahaksin pöörduda siin kõigi poole, proua Mogherini, helistage äh, president Bushile USA-s ja öelge, et vaadake, millised on tagajärjed selles osas, mida on tehtud ja mil-, ja teie poliitilise teie eh, tegevus on nüüd eh, viinud selleni, et meil on miljonid põgenikud, paljud on surma saanud ja vaadake, millised on need vood, kes Vahemerd ületavad, suur tänu! aitäh! proua Lohpiiler! aitäh, proua president, lugupeetud kõrge esindaja. Viini läbirääkimised novembrikuus äratasid lootuse kiire, et meil õnnestub rahuläbirääkimised Süüria üle pidada. nüüd on aga jällegi see protsess takerdunud ja on täiesti küsitav see, kas selleks kuuks ette nähtud Genfi läbirääkimised üldse toimuvad või mitte on täiesti selge, et nii kaua läbirääkimistega edasi ei jõuta, kui põhilistes punktides kokkulepet pole. Süüria opositsiooni üheks eeltingimuseks on see, et valitsusväed ja tema liitlased lõpetaksid nii tsiviilelanike pommitamise kui ka näljablokaadid. siiamaani seda tingimust pole täidetud, nagu näiteks Madaja linnasündmused meile näitavad sellepärast Euroopa Liit peab Süüria liitlastele, Venemaale, Iraanile survet avaldama selleks, et see sõda tsiviilelanikkonna vastu lõpuks lõpeks. peale selle tuleb järgmiste läbirääkimiste vooru alguseks paika panna ka, millised osapooled kaasatakse eriti Süüria kurdide kaasamine on tähtis küsimus ja selles osas peaks Euroopa Liit oma arvamuse selgelt välja ütlema. väga tähtis on, et meil oleks võimalikult laiapõhjaline lähenemine. peale selle on tähtis ka see, et humanitaarset olukorda parandataks ja et selle parandamiseks kasutatakse ka tsiviilelanikkonda, ka naaberriikides veebruarikuuks on meil ette nähtud doonorkonverents ja sellel konverentsil peaks Euroopa Liit hoolitsema selle eest, et meil oleks piisavalt vahendeid humanitaarabi andmiseks sealses piirkonnas ja et see humanitaarabi jõuaks ka õigeaegselt kannatava rahvani, aitäh! suur tänu, härra Borgetsio, palun järgmiseks. suur tänu, juhataja. kahekümne viienda jaanuari läbirääkimistega seoses tahaksin küsida, millal kõrge esindaja tegutseb, kas me ei peaks seda mitte edasi lükkama? ma ei ole päris kindel, millised opositsioonijõud läbirääkimistel osalevad, mulle tundub, et olukord on keeruline. me peame olema ambitsioonikad, aga samas meil on vaja ka teada, kuidas meil on võimalik need ambitsioonikad eesmärgid täita me peame äh, rääkima äh, tõde nendega, kes vastutavad humanitaarolukorra eest. me peame vaatama olukorda ja, ja Türgi rolli. selle kohta ei ole ta midagi öelnud, aga minu arvates oleks vaja, lähtudes meie arusaamast, tegutseda ning kajastada seda olukorda tõepäraselt. see, mis me näeme, ei ole tõene pilt, see, mis puudutab võitlust Daeshiga, siis Vene hävitajad on need, kes kohapeal võitlevad, midagi muud seal kohapeal ei toimu. härra Kolnis, palun. kaks miljonit eh, ohvrit eh, islamistid äh, on ohustanud äh, Süüria kristlasi, on neid risti löönud, nende lapsed on, laste päid on maha raiutud, me peame ilmselgelt tegema, et see peatuks. selleks, et see peatuks, on vaja täita teatud tingimused, kõigepealt on vaja rääkida äh, selle seadusandliku võimuga selles riigis me ei saa sellest mööda minna, teiseks on vaja, et Türgi, Saudi Araabia ja Katar lõpetaksid oma abi džihadistidele. kolmandaks on vaja kõik huvitatud riigid, sealhulgas Iraan, Venemaa, ja loomulikult ka ÜRO püsivad liikmed kaasata. neljandaks, me ei tohi naiivselt uskuda, et kõike saab lahendada ainult valimisenamusega, vabadusega, kus saavad osaleda ka need põgenikud, kes on lahkunud. džihadistid ei äh, äh ei usaldaks selliseid tulemusi, seega on vaja täita see et äh, rahu luua, on vaja kasutada jõudu ja see jõud peab olema rahvusvaheline, ähm, mida äh, äh, viivad läbi muslimi, islamiriigid, kes on selles piirkonnas, aga mitte lääneriigid ei pea seal kohapeal pommitama ja pommitamine ei too sellele õnnetule riigile vabadust. aitäh ja järgmiseks härra Stettina. aitäh proua president, daamid ja härrad. ISIS ja Assadi režiim on põhilised osapooled selles äh, kodusõjas. Assadi režiim aga sõltub oma liitlastest. Venemaa sekkus septembris eelmisel aastal sellesse konflikti, siis kui Assadi vastased olid äh, võidukad ja tegelikult Assadi režiimi päästiski Venemaa kodusõjale pöörati uus pööre ja see tõi endaga kaasa veelgi rohkem pagulasi. mõned Euroopa Liidus kutsuvad üles tegema koostööd Assadi režiimi ja Venemaaga, isegi Tšehhi president Miloš Zeman ütles, et tuleks Assadi toetada. ja isegi Euroopa Parlamendis on üha rohkem inimesi, kes ütlevad, et me peaksime Venemaaga koostööd tegema terrorismivastases võitluses. ma arvan, et see on täiesti absurdne ja skisofreeniline üks põhjus, miks me ei peaks koostööd tegema, on see, et see tähendaks, et me teeme koostööd riikidega, kus riiklik terror on täiesti lubatud. ühelt poolt me paneme Venemaale peale sanktsioonid, aga teiselt poolt teeme ka temaga koostööd. teiselt poolt äh, Assadi režiim on tegelikult survavam kui ISIS. ISIS on äh, põhjustanud umbes tuhande neljasaja inimese elu, Assadi režiim on samal ajal aga tapnud üle kaheteist tuhande inimese ja nende ohvrite hulgas on palju lapsi ja naisi. väga palju tsiviilelanikke on ka piinatud ja seda on teinud Assadi režiim ja ma arvan, et Assadi režiim on tegelikult ohtlikum kui ISIS. aitäh ja järgmisena härra Weidenholzer, palun frau präsidentin! Äh, aitäh proua president! Äh, Süüria sündmused on õudseks tragöödiaks, tuhanded surnud, äh, hävitatud maastik, inimesed, kes on kaotanud oma vara, äh, sajad tuhanded, kes on liikunud välismaale, me kõik teame neid numbreid ja ka naabrid on suure äh, koormuse all ägamas ning tegelikult ränne äh, kujuneb ka Euroopa jaoks lakmustestiks ja sellepärast on kuna, palju tähtsam kui kunagi varem just see, et Süüria sõda lõpeks. ÜRO, ÜRO resolutsioon on väga paljude jaoks selleks kurikuulsaks valguseks tunneli lõpus, sellepärast et esimest korda on kaasatud kõik konflikti osapooled. ja tegelikult see lootuskiir on õigustatud, lootuskiir, et midagi hakkab liikuma ja ma tänan siin kõrget esindajat tema jõupingutuste eest, sest ta on tihti ka avalikkuse eest täiesti varjul üritanud seda olukorda lahendada. me ootame nüüd põnevusega seda, mis juhtub järgnevatel nädalatel, aga sõda läheb edasi, inimesed surevad kas pommirahe või nälja pärast, inimesed äh, põgenevad äh, pommirahe eest äh, nende pommirahe eest, kes tahavad sõda lõpetada ja ka Assadi režiimi tünnipommide eest. me peame hoolitsema selle eest, et me peame oma lubadustest kinni, meil on vaja turvatsoone, kuhu inimesed saaksid tagasi pöörduda. nägin Kubaanes iga päev, kui paljud inimesed soovisid tegelikult tagasi pöörduda, isegi kui linnast ei ole mitte midagi järele jäänud väga paljud inimesed ei jää ellu, sest nad surevad nälja kätte ja pommitatakse äh, väga paljusid piirkondi, väga palju on ka poliitilisi vange, me peame üles kutsuma demokraatia jaluleseadmist, Basel Kadabi internetiblogi ja tema saatusest me ei tea mitte midagi, tuleb välja selgitada, mis on temast saanud ja me peame hoolitsema selle eest, et sealse piirkonna jaoks töötatakse välja uus Marshalli plaan. ainult niimoodi on võimalik hoolitseda selle eest, et inimesed saavad tagasi koju pöörduda. aitäh ja järgmisena proua Šake, palun aitäh, proua president, kõrge esindaja. nüüd, kui Iraani kokkulepet rakendatakse, kutsun teid nüüd üles, et te kutsuksite Iraani Islamivabariigi üles, et ta lõpetaks sõja Süürias ja lõpetaks Süüria valitsuse toetamise. see, et lapsed Ataias surevad, näitab, kuidas inimesed seal kannatavad. on kahe tuhande kuueteistkümnes aasta ja tundub, et me oleme unustanud, et me oleme lubanud, et mitte kunagi varem. Assad pommitab ja Venemaa Venemaa pommitab ja meie peame rohkem ära tegema. Euroopa Liit peab andma endast kõik, me kõik peaksime panustama rohkem selles eriti pingelises olukorras, me peame rohkem äh, suurema juhtrolli võtma, meil tuleb anda humanitaarabi, niikaua kui me seda ei tee, põgenikud põgenevad nii Süüriast kui Süüria naaberriikidest ja on täiesti vastuvõetamatu, et me alles praegu hakkame Süüria probleemidest rääkima alles siis, kui see mõjutab meid, ükskõik kas siis ISISe terrori või ka põgenike äh, siia saabumisega, seda on liiga vähe ja meil tuleb anda endast rohkem. aitäh ja järgmisena härra Arnold Tüü. kas te kuulete mind? suur tänu, head kolleegid, mõne nädala pärast on süürlastel kurb aastapäev, viis aastat sõda äh,. Araabia kevade lubadused ei ole täitunud, vaid põhjustanud košmaari. Süürias on kaos, kaos, kus välis, mida välisriigid on omalt poolt äh, tekitanud äh, ning toetanud äh, nii-öelda mõõdukaid džihadiste ameeriklaste sekkumist äh, äh, ei ole tulemusi andnud. Süüria režiim süüdistatakse ka neljakümne tuhande elanikuga Madeia piiramises. me, ma tahaksin omalt poolt lisada, et kohalikud äh, on tegutsenud äh, selle nimel pääseda, me peame mässulised on ümber piiranud teatud linnad äh, ja Süüria võimud lasevad seda teha. samas, kui teatud piirkondades äh, nad taganevad, siis äh, mõnes piirkonnas on nad jällegi rünnakul, meil on vaja taastada, normaliseerida diplomaatilised suhted Süüria valitsusega nüüd, mis puudutab keemiarelvade keelustamise asutust, siis Süüria on öelnud, et nad on äh, hävitanud selle, need relvad ja me peame sellest lähtuma, aitäh. kolleeg Kaal, palun proua president, äh, me oleme näinud äh, õudseid pilte nälgivatest lastest, naistest, sellest, mis toimunud on Madeias. Süüria režiim kasutab neid vahendina oma sõjas toit ja ravimid ei saa olla kauplemisallikaks. toime on pandud sõjakuriteod, Madeia ei ole ainus linn, mis on ümber piiratud. ÜRO hinnangutel nelisada tuhat inimest elavad näljas neljateistkümnes erinevas piirkonnas. Euroopa Liit peaks hea seisma selle eest, et koheselt astutaks samme selleks, et anda humanitaarabi. ISIS ja nende koostööpartnerid järjest kasvavad, see toob kaasa nälja, piinamised ja miljonite surma. me peame jätkama Viini protsessi ning rahvusvahelise kogukonna abil me suudame leida poliitilise lahenduse. palun, kõrge esindaja, astuge siinkohal samme tervitan Saudi Araabia jõupingutusi, toomaks äh, kõik opositsioonijõud kokku ning moodustamaks äh, islamiriikide koalitsiooni võitluseks terrorismi vastu. Euroopa Liit peaks kutsuma üles Iraani ja Saudi Araabiat tegema koostööd selleks, et lõpetada maailma kõige suurem humanitaarkriis. me peame selle konflikti lõpetama ja tooma jõukuse kõikidele Süüria inimestele Teil on sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama, härra Arno, palun? härra Kaan, teie juht Jeremy Corbyn on öelnud, et ISISel on ka oma tugevaid külgi. kas te nõustute temaga ja kui, siis millised need on well,? tean vaid seda, et me peame tegelema ISISega, nad kasutavad islami nime ja selle nimel külvavad hävingut maailmas, me peame tegema koostööd selleks, et elimineerida ISIS nii kiiresti kui võimalik. aitäh, edasi härra Kosolino, palun. tänane arutelu, vabandust. sooviksime kutsuda teid üles, kõrge esindaja, jätkama jõupikutusi ja keskenduma kõikvõimalikele jõupingutustele selleks, et detsembris ÜRO-s langetatud otsused saaksid usaldusväärselt ellu rakendatud. resolutsioon, mis tõi kaasa teekaardi ja ajakava mm, lähipäevadeks, nädalateks, peab kaasa tooma käegakatsutavaid tulemusi ja meetmeid tuleb ehitada üles usaldus ning eh, nüüd tuleb sõnadelt üle minna tegudele. me saame aru, et see tee ei ole kerge, siin on palju takistusi, käimas on humanitaartragöödia ning rõhutaksin seda, nii nagu juba varemgi olen öelnud siin kojas, et tegemist on eeskätt eh, Süüria noole põlvkonna tragöödiaga. Eh, Süüria noorele põlvkonnale, lastele peame me keskenduma, meil on vaja uut Marshalli plaani Süüria jaoks ja selleks tuleb jõustada äh, relvarahu ja siin on olulised eeltingimused vaja täita, tuleb üle saada usalduse puudumisest erinevate osapoolte vahel, kes võitlevad Daeshi vastu ja üle kõige meil on vaja eh, laiendada seda positiivse kliimat, aga kahjuks kõnelejad katkestatakse. edasi härra Freund, palun me ikka ja jälle ütleme, et meie otsused või ka deklaratsioonid leiavad väga aeglast rakendamist ja kahjuks Süüria rahuprotsess kuulub ka sellesse samasse kategooriasse Te rääkisite enne Kolumbia kohta headest uudistest, aga nüüd on mul teile halbu uudiseid. New York Times nimelt kirjutab, et kes opositsiooni nimel üldse esmaspäeval istub laua taha, pole teada ja kes üldse teab, kas need läbirääkimised toimuvad. samal ajal aga tosinad süürlased surevad iga päev, nad tahavad küll rahu, aga selle rahu saavutamine on väga aeglane kõige viimaseks äh, kurvaks näiteks on just abimeetmed Mataiale, abi hakati alles siis andma, kui inimesed surid närga. rahuprotsess on otse loomulikult raske, aga täpselt samamoodi nagu ka tuumaläbirääkimiste puhul Iraaniga peab Euroopa siin rohkem panustama. mitte ainult põgenike pärast, vaid ka nende inimpär-, inimeste pärast, kes seal veel, ma ütlen veel elavad. võib-olla peaksid äh, tõesti nüüd hakkama telefoninumbreid valima ja kõik need inimesed siiski laua taha saama. aitäh ja järgmisena härra Andru Lakis, palun. Süüria rahvadraama jätkub, tuhanded on surnud, miljonid põgenenud oma kodudest. Viini, Viini kohtumise järgnev lootus kaasata kõik osapooled kriisilahenduse protsessi oli olemas humanitaarabi vaid eh, paar päeva tagasi, me nägime seda, et, et ehm, humanitaarabi ei ole jõudnud nendeni, sajad sure, surid nälga Madaias. Eh, Daesh on eh, röövinud, tapnud tuhandeid. meil on vaja saavutada rahu Süürias, rahu kogu piirkonnas ja lõpetuseks tahaksin viidata pagulaskriisile. on selge, et me ei saa Ähm, eskaleerumist peatada ilma selleta, et äh, tagatud on rahu Süürias. oluline on see, et langetatud otsused langet-, rakendatakse ellu, mitte nii, et, et äh, kohtumine kohtumise järel toimub ja, ja tegevusi ei järgne. Be... Äh, vaba mikrofoni voor, iga fraktsioon saab ühe sõnavõtu. proua Petir, palun aitäh, proua president, leian, et ääretult oluline on leida poliitiline lahendus konfliktile, mis kaasaks kõiki sidusrühmi selleks, et olukord Süürias järk-järgult hakkaks paranema pärast ähm, sõda ja et rahuläbirääkimised ähm, oleksid viljakad. oht, mida kujutab endast äh, Daesh, ei piirdu ainult Süüriaga, meil on vaja kiireloomuliselt reageerida meie andmete kohaselt äh, on Daesh rünnanud veebruaris kaks tuhat viisteist kolmekümmend viit kristliku küla üle kahesaja viiekümne inimese on röövitud ja, ja tuhanded inimesed on pidanud kodudest põgenema, olukord on muutunud järjest halvemaks, kristlased on rünnaku all, see on suur kaotus meile ja Süüriale, ühiskond peab mõistma, et äh, usuvabaduse austamine on üks demokraatliku arengu nurgakivi me peame tegema kõik endast olenema selleks, et kutsuda üles kõiki osapooli tegema kõik, mis nende võimuses, saavutamaks rahu ja võitlemaks ISISe vastu. proua Lauristin, kõigepealt ma tahaksin väga tänada kõrget esindajat proua Mogherinit kogu tehtud töö eest me oleme küll ettevaatlikud, aga täna siiski tulete siia nii-öelda lootuse sõnumiga, et ära kasutada see võimalus, mis võib avaneda. nii et see võimalus tuleb ära kasutada ja selles osas tahaksin öelda seda, et võib-olla me peaksime hakkama rohkem mõtlema konfliktijärgse olukorra peale Süürias ja, ja saatma ka sõnumi Süüria inimestele, sealhulgas ka nendele, kes elavad praegu pagulaslaagrites, põgenikelaagrites öeldi, et ei tohi korrata neid vigu, mis on tehtud Iraagis ja Afganistanis. Ehm, seal ehm, nendele riikidele lääneriigid, demokraatlikud riigid ei pakkunud inimressursse, kes aitaksid üles ehitada demokraatlikku Iraaki. me peame tõesti saatma sõnumi ehm, noortele pagulaslaagrites, et parimaks võimaluseks saada paremat tulev-, tulevikku on saada haridus ja tulla tagasi siis Süüriasse mitte ainult selleks, et, et omaenda elu parandada, vaid et anda tulevik Süüriale ja see peab olema osa Marshalli plaanist, mille järele on tõeline vajadus. aitäh, härra Põrias, palun. palju tänu, president. Daeshi eh, üle võidu saavutamine on väga oluline eh, selleks, et saavutada rahu selleks, et Süürias saaks jällegi äh, rahumeelne riik, meil on vaja uusi valimisi seal, uut konstitutsiooni, tuleb äh, vähendada neid jõudusid, kes äh, teevad koostööd džihadistidega ja tuleb Saudi Araabiale, Katarile ja teistele riikidele selgelt öelda, et džihaadi jõudude toetamine on absoluutselt vastuvõetamatu. nüüd see Türgi küsimus ja kolm miljardit abi neile selleks, et peatada pagulaste voogu. ärgem unustagem seda, et türglased teevad koostööd Türgis erinevate kuritegelike rühmitustega, kes ähm, aitavad ähm, põgenikel Euroopasse jõuda. selleks, et olukord muutuks tõesti proaktiivsemaks selleks meil on vaja hotspot'e mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka Türgis. señora presidenta señora alta representante yo discrepo en algunas cosas. ¿eh? aitäh kõrge esindaja! öeldakse et süürias ei tehta edusamme aga tegelikult on tegemist edusammudega mida me ei tunnista need on edusammud mida teevad türgi ja saudi araabia me teame et seal äh, salakaubitsetakse ehm, naftaga ja räägitakse Kurdistanist. on selge, et koostööd ei koordineerita, ei koordineerita ilmselgelt valitsustega, see tähendab seda, et me peame oma lähenemist muutma, me ei saa mitte kogu aeg ainult oma vaatevinklit läbi suruda. me peame koostööd tegema ja rääkima ka Süüria valitsusega. äkki me peaksime praegusel hetkel otsustama, et me tõesti peame Süüriaga koostööd ja peame dialoogi, sest meie, ei Euroopa ega Ameerika ei saa otsustada ära, mis saab Süüriast tulevikus, seda saavad otsustada ainult süürlased ise. aitäh, järgmisena härra Castaldo, palun. aitäh. pärast äh, seda, kui oleme kuulnud väga palju erinevaid arvamusi erinevatelt osapooltelt äh, pärast kõiki neid surnuid ja pagulasi hakatakse esimest korda ka pop-, rääkima positiivsemalt sellest äh, protsessist. räägitakse erinevatest organisatsioonidest, mis tuleb kaasata, räägitakse erinevatest valitsustest, mida kaasata, Saudide kaasamisest, räägitakse ka, et peame mõtlema pühasõdalaste ja ISISe peale. aga kas on tõesti nii, et äh, kõik need osapooled soovivad äh, rahu pärast Sheikha Nemra äh, ähm, Äh, kõrvaldamist, on olukord vägagi keeruline. praegu räägitakse ainult Assaadi tulevikust. Äh, ja me ei tohi ära unustada, et Venemaa, Iraan ja USA on tegelikult selles küsimuses need riigid, mis viivitavad. jah nüüd on käes aeg tegemaks koostööd, kuid küsimus on ka selles, millist rolli me tahame selles koostöös mängida. me peame Daeshilt nii äh, relvad kui ka raha ära võtma. Katar ja Kuveit ei ole piisavalt endast andnud selleks, et saavutada äh, püstitatud eesmärki. Nad rahastavad ikka veel pühasõdalasi, kaubandus käib edasi ja isegi kui on tegemist raske äh, Äh, valikuga tuleb see valik mingil hetkel siiski teha. aitäh, järgmisena härra Epiteteios, palun. Eh, ma arvan, et täpselt samamoodi nagu ka Süüria puhul äh, jällegi Euroopa Liit kõhkleb, äh, ei kõheldakse selle lahenduse rakendamisel, mis võib-olla oleks kõige parem tegeletakse nimelt intellektuaalsete probleemidega ja ei töötata välja neid meetmeid, millega oleks võimalik probleemi lahendada. meil ei ole väga palju aega enam, humanitaarne kriis muutub üha hullemaks. paljud inimesed kaotavad iga päev oma elu nii võitlustes või ka ISISe rünnakute pärast ja mida teeb Euroopa Liit, istub käed rüpes ja ei tee mitte midagi see on täiesti vastuvõetamatu olukord, on väga palju asju, mis tuleb ette võtta. tuleb isoleerida need riigid, mis toetavad pühasõdalasi, ehk siis Türgi, Katar, Saudi Araabia ja teiseks Euroopa Liidu egiidi all tuleb nüüd otsekohe alustada läbirääkimisi Venemaaga, president Assadiga, kurdidega Süürias ega Süüria opositsiooniga. tuleb otsustada, millise valitsuse saab riik ja kõik üheskoos peavad äh, pöörduma ähm, probleemi lahendamise teele, see on ainus võimalus lahendada praegune häbiväärne olukord kogu tsiviilühiskonna ees. aitäh, järgmisena saab sõna kõrge esindaja proua Mogherini, palun. palju tänu, proua juhataja, lubage mul kõigepealt jah, ma püüan eh, tõesti siin eh, lootuse kiirt näha, kuna olen veendunud, et kui me ei suuda leida isegi põhjusi, miks olla lootusrikas, siis on väga raske teha tööd selleks, et mingeid muutusi saavutada parema tuleviku nimel, aga tõepoolest see tee meie ees on pikk ja raske, ei ole oodata mingeid kiireid dramaatilisi muudatusi. mida me lõpuks oleme suutnud teha, on see, et me oleme asunud teele õiges suunas, aga kaugel oleme me veel lahendusele lõpetamaks sõda, aga on tõsi, et kui vaadata olukorrale aasta tagasi, kui ei olnud mitte mingit üht, üksmeelt rahvusvahelises kogukonnas, piirkonnas ja ei olnud ka teed, protsessi, teekaarti, ajakava, siis äh, kindlasti tänasel päeval oleme paremas positsioonis. see annab meile kindla suuna et luua vajalikud eeltingimused selleks, et läbirääkimised saaksid ähm, alata, et e-kaart ellu rakendada. ja ma usun, et äh, see on meie roll, Euroopa Liidu roll, koordineerida tegevust kõikide liikmesriikidega, nendega, kes istuvad laua taga ja nendega, kes ei istu laua taga. ja seetõttu on minu jaoks ääretult oluline seada pidevalt Süüria teema välisasjade nõukogu päevakorda, seismaks hea selle eest, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki oleks täielikult protsessis kaasatud ja et kui meie istume laua taha, siis me esindame kogu Euroopa Liitu, et oleks konsensus. ja mul on väga hea meel, et, et see, sedasama saab öelda ka Euroopa Parlamendi kohta, kuna te olete meie väga oluline partner. nii et see on minu arvates meie roll mitte niivõrd tingimuste, eeltingimuste seadmine, vaid äh, vaid äh, püüd äh, luua tingimused, et läbirääkimised saaksid üldse alata ja oleksid produktiivsed, tehes tihedat koostööd äh, ÜRO-ga. paljud teist esitasid küsimusi delegatsiooni koostise kohta, opositsioonidelegatsiooni esindajate kohta, aja kohta, läbirääkimiste formaadi kohta, kas läbirääkimised leiavad aset järgmisel esmaspäeval või lükkuvad edasi loomulikult me oleme kõike seda arutanud mitte ainult Välisasjade Nõukogus eile, vaid oleme arutanud ka seda isiklikult härra äh, Saaturaga enne nõukogude briifingut. aga lubage öelda seda, et äh, ÜRO erisaadikul on eriroll ja seda äh, toetab tugirühm. aga ma usun, et meie, Euroopa Liit, peame säilitama ÜRO rolli, kes paneb paika läbirääkimiste üksikasjad ja ajakava, mida nemad hakkavad juhtima ning hea seisma selle eest, et kõik osapooled regioonis ja rahvusvahelisel areenil oleksid piisavalt kindlad selle suhtes, et ÜRO juhtroll garanteerib selle, et kõiki koheldakse võrdselt meie jaoks, eurooplaste jaoks on oluline see, mille me ütleme ka selgelt välja, nii nagu ma alguses ütlesin, et e, moel või teisel on ÜRO erisaadiku kätes e, e, määratleda tingimused, aga tuleb leida tingimused, mis sobiksid kõikidele Süüria rühmadele, ka neile, kes olid rihaadis või neile, kes ei olnud et nad äh, oleksid nõus liituma poliitilise protsessiga ning äh, võitlema Daeshi vastu, Al-Nusra vastu, terrorirühmituste vastu, äh, kelle osas on konsensus, konsensus saavutatud, et tegemist on terrorirühmitustega, et nad kõik leiaksid võimaluse osaleda protsessis ja tunda, et nemad kuuluvad sellesse protsessi. kõige olulisem on see, et süürlased ise otsustaksid oma riigi tulemust tulevikku kõik siurlased. see tähendab, nii nagu rõhutasin, ka need, kes hetkel riigis ei viibi. ja mis on samuti oluline, nii nagu kolleeg Gonzalino ütles, et me peame töötama uue põlvkonna nimel, me kaotame terve põlvkonna sürlasi kes jäävad ilma elust, haridusest, lootusest ja see on midagi sellist, milles Süüria ja kogu regioon saab veel aastakümneid. me investeerime väga palju oma rahalisi vahendeid, aga ka tööd haridusse, haridusprogrammidesse, kuna me peame tagama selle, et riik, kellel oli väga kõrge hariduse tase, need elanikkonna seas suudaks äh, investeerida omaenda tulevikku. ühel päeval jõuab kätte aeg, kus tuleb hakata riiki üles ehitama ja meil on vaja põlvkondi süürlasi, kes oleks valmis tegelema selle väga raske tööga, et nii materiaalselt kui mittemateriaalselt riik taas üles ehitada, on vaja teadmisi, pädevust, kogemust nii et me peame hoolitsema praegu kogu põlvkonna hariduse eest, vastasel korral seisame palju suuremate probleemidega tulevikus ja seisame silmitsi ka ähm, äärmuslike seisukohtadega. Need noored, kes elavad praegu põgenikelaagrites, kes nälgivad, nende jaoks äh, võib-olla äh, ei ole nii-öelda tulevik selles, et olla head kodanikud. nii et see on meie kohustus ja ka meie selge huvi, et me investeerime sellega ka omaenda julgeolekusse ja turvalisusesse tulevikus. ja lubage veel öelda, et siin arutelude käigus tõstatati mitmeid küsimusi, mille osas mm, me kindlasti arutame neid küsimusi edasi ka järgmise teema juures, kui me arutame olukorda Saudi Araabias, Iraanis ja ka ja Türgis nii et äh, kõikides nendes küsimustes meil seisavad ees arutelud äh, täna, homme, ülehomme ja tahaksin rõhutada veel ühte asja, mida olen juba varem öelnud. mulle väga meeldib äh, osaleda siin teie aruteludes, leian, et need rikastavad minu enda tööd nii komisjonis kui nõukogus, olles Euroopa Liidu kõrge esindaja välispoliitika valdkonnas olles endine parlamendiliige, küll mitte Euroopa Parlamendi liige, vaid oma riigi parlamendi liige, tahaksin annalikult paluda, et te paneksite paika ajakava välispoliitika arutelude jaoks, mis keskenduks kõige olulisematele põhiküsimustele ja et me, meil õnnestuks siis sõnum saata ka väljaspool, väljapoole, et, et Euroopa Parlament kes-, keskendub nendele prioriteetsetele küsimustele, et mõju saavutada, nii et see on midagi sellist, mida me peame omavahel arutama, et me ei äh, kordaks neid samu asju kuust kuusse, mida me oleme juba arutanud ja lubage rõhutada veel ühte aspekti, mida siin rõhutati Jordaania küsimus seoses kaubavahetusega. oleme seda pikalt arutanud, tegime seda eile Jordaania vastava ministriga kahepoolset, kahepoolse kohtumise käigus ja ka välisasjade nõukogus. mul oli au arutada seda ka äh, tema kõrge aususe Jordaania kuningannaga möödunud nädala Brüsselis. nii et tegemist on ettepanekuga, mille ma esitan, toetamaks Jordaaniat mitte ainult äh, rahalise toetuse kaudu, vaid ähm, toetades neid ka äh, ajutiste erakorraliste meetmetega, sihtotstarbeliste meetmetega, mis aitavad kaasa nende kaubavahetuse hõlbustamisele Euroopa Liiduga nad valmistuvad Londoni konverentsiks, nad on äh, kokku panemas väga ambitsioonikamat äh, ja loomingulist kava, äh, mis hõlmab ka nii-öelda Süüria pagulaste küsimust, seetõttu on ääretult oluline, et see oleks kestlik nii keskpikas kui pikas perspektiivis, et oleks võimalik vastuvõtvatesse kogukondadesse lõimida Süüria pagulased, ilma et tekiks kohapeal konflikte selleks, et oleks eh, pikaks ajaks eh, suurel arvul süürlasi võimalik eh, vastu võtta, see on väga ressursimahukas olukord ja see toob kaasa, võib kaasa tuua sotsiaalmajanduslikke konflikte, mida tuleb ennetada ja vältida. ja ma väga loodan teie Euroopa Parlamendi toele ka selles suunas töö tegemisel, et mitte anda ainult rahalist otsest toetust pagulaste vastuvõtmisel Jordaania puhul, vaid ka toetamaks kaubandusmeetmeid, mis keskpikas perspektiivis aitaksid Jordaanial investeerida töökohtade loomisesse ja majandusse. siinkohal lõpetan, tänan teid südamest teiepoolse panuse eest aruteludesse ja loodan, et et edasine tegevus on sama julgustav, kui see on olnud viimaste kuude jooksul ja et üheskoos partneritega, meie põhisõprade ja partneritega regioonis õnnestub meil edasi liikuda selle väga raske protsessiga. aga lõppkokkuvõttes ma usun, et me oleme õigel teel, aitäh. arutelu on sellega lõppenud.